olen sellega täiesti nõus. Vietnam on teinud ettevalmistusi, et oma kohustusi täita juba enne lepingute sõlmimist. see surve, mida Euroopa Liit on avaldanud, on ka vilju kandnud. tööküsimustes eelmises novemb-, eelmise aasta novembris kiideti heaks uus tööeeskiri ning see puudutab ka uusi sätteid kollektiivläbirääkimiste osas ning hiljuti ratifitseeris Vietnam ka vastava ILO konventsiooni. nüüd on ratifitseeritud kaheksast konventsioonist kuus ning plaan on ka ülejäänud kaks ratifitseerida hiljemalt aastaks kaks tuhat kakskümmend kolm ning ligi neljakümne protsendi võrra on olukord paranenud, aga kindlasti komisjon väga tähelepanelikult hindab neid reforme, mida Vietnam tööhõive vallas läbi viib. toimub ka restruktureerimine ning kaasatakse nüüd ka sõltumatuid vabaühenduste esindajaid inimõiguste valdkond teeb kindlasti muret suheldes Vietnamiga, aga ma olen veendunud, et iga-aastane inimõiguste alane dialoog ja ka pidev suhtlus aitab vähendada neid puudujääke. seega mina leian, et need kaks lepingut aitavad ka tulevikus Vietnamiga konstruktiivset dialoogi pidada. kui me aga kokkuleppeid ei sõlmi, on meil palju vähem võimalusi tulevikus Vietnamiga neid teemasid käsitleda ning ka meie usaldusväärsus äh, satub küsimärgi alla. aitäh. suur aitäh ja nüüd saab välisasjade komisjoni nimel sõna kolleeg Viisler Liima. suur aitäh, lugupeetud president hääletan nende kahe kokkuleppe poolt, sellepärast et olen veendunud, et see annab võimaluse nii äh, Vietnami rahva jaoks kui ka Euroopa jaoks, et see toob kaasa head äh, Ühendkuning-, äh, inimõiguste seisukohast on meil mitmeid vastuväiteid, aga me peame siiski kasutama ära seda võimalust, mida Euroopa ettevõtetega koostöö ja investeeringud kaasa toovad ning Euroopa tingimuste austamine selle kokkuleppega Euroopa, Vietnami valitsus võtab endale kohustuse põhiõigusi austada ning äh, nõustub sellega, et äh, ühiskomisjon Vietnami parlamendi ning Euroopa Liidu parlamendi ühiskomisjon äh, hindab seda rakendamist. samuti on oluline, et meil on sõltumatu vaidlusmehhanism inimõiguste küsimuses. ja me oleme teinud ettepaneku ka selle kohta, et meie komisjon osaleb inimõiguste, Euroopa Parlament osaleb inimõiguste alases koostöös. see on hea võimalus ja haarakem siis kinni kõikidest nendest uutest võimalustest, et inimõigusi edendada selles riigis suur aitäh, nüüd saab Arengukomisjoni nimel sõna kolleeg Tobek, palun. vabakaubandus on üks parimaid võimalusi, kuidas inimesed vaesusest välja aidata. ajalugu on seda korduvalt tõestanud. see kokkulepe tagab, et Vietnam saab edasi liikuda kaasava kasvu vaimus ning see vabakaubanduskokkulepe paneb ka paika ka väga kõrged standardid mis puudutab äh, kokkulepet arenguriikidega, seega Arengukomisjoni nimel on mul väga hea meel, et siin on ka eraldi peatükk kestliku arengu teema kohta. ma tervitan ka ajakava Vietnami poolt, millal ratifitseeritakse praegu lahtised ILO konventsioonid ning kutsun üles mõlemat poolt pidama kinni kõikidest sätetest, et parandada inimõiguste olukorda Vietnamis. kutsun üles ka komisjoni tegema tihedat koostööd kodanikuühiskonnaga, tagamaks seda, et ka keskkonnakaitse ja tööõiguste olukord Vietnamis paraneks. seega Arengukomisjon toetab selle kokkuleppe sõlmimist, aitäh! suur tänu ja nüüd kalanduskomisjoni nimel kolleeg Bartolo, palun! suur aitäh äh, vabakaubandusleping Vietnamiga on oluline etapp äh, am ametlikustamaks need suhted, mis meil juba kahe riigi vahel on, me oleme ka teinud tööd arvamuse kallal sellel teemal ja mis saab panustada ka parlamentaarsesse arutelusse sellel teemal Ehm, ja meil on konkreetsed prioriteedid selles kontekstis ja Vietnam on kindlasti teinud olulisi edusamme selleks, et viia oma kalandussektor vastavusse meie standarditega ning nad on näidanud üles valmidust ka tulevikus olemasoleva olukorra parandamisega tööd teha. Ehm, seal riigis on väga palju erinevaid laguune, kus ehm, tegeletakse ebaseadusliku kalastusega ja kalanduskomisjoni nimel me oleme palunud, et Euroopa Komisjon oleks tähelepanelik selleks, et tagada, et Vietnam me jätkaks äh, nende pingutustega, mis ta on juba varem teinud äh, ja kasutaks ära kõikvõimalikud äh, võimalused selleks, et tagada, et Euroopa Liiduga kokku lepitud kestliku arengu eesmärkidest ja põhimõtetest ka kinni peetakse, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab kolleeg Vinkler sõna pooleteiseks minutiks Rahvapartei nimel. aitäh, head kolleegid, lugupeetud volinik! läbirääkimised Euroopa Liidu ja Vietnami vahel said alguse kaks tuhat kaksteist ning eh, jõuti lõpule kaks tuhat viisteist, juunis kaks tuhat üheksateist avati see uuesti. kaheksa aasta jooksul on toimunud väga suur areng Vietnami ühiskonnas, tööhõive valdkonnas, keskkonnas ja nii edasi. üks näide ja toetaja selleks on ka Euroopa Liidu tegevus olnud ning nüüd kui meil on vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitselepingu sõlmimine, siis see on motivatsiooniks ka Vietnami ametivõimudele. alles hiljuti saime kava tööhõive, tööeeskirjade kohtu ning ka parlamendikomisjoni soovitused Vietnami parlamendi poolt. seega homme meie kojal on äh, vaja teha oluline valik, kas me toetame seda lepingut või mitte. kui see on, oluline on, et Vietnam oma ülesanded täidaks ning meie peame selgelt ütlema, millised on meie ootused ja ütleme Vietnami partneritele, et teeme seda ühiselt. mina kutsun üles seda lepingut toetama homme, et ka Vietnami tulevik oleks parem ja positiivsem. kolleeg Lange, palun kaks ja pool minutit, suur aitäh, lugupeetud president. Willy Brandt äh, viiskümmend aastat tagasi äh, töötas välja äh, lähenemise või põhimõtte muutuse lähenemise abil ning need, kes olid teisel Äh, nägemusel Äh, ei olnud temaga nõus, aga nüüd äh, on vaja tegeleda selle teemaga ja see on õige lähenemine, eriti just Vietnamiga suhetes. me peame püüdlema äh, paremuse poole dialoogi kasutades selleks, et tagada sealsete inimeste jaoks paremad elutingimused. ja eriti Vietnami puhul, kus, millega meil toimub palju kaubandussuhteid juba Ehm, väga paljud kolleegid kannavad Vietnamis tehtud riideid, äh, kingi, jalanõusid, äh, kõik Samsungi äh, nutitelefonid ja tahvelarvutid tulevad Vietnamist ning kallid kolleegid, ma tõesti tahan, et me paneksime paika reeglid, mis puudutaksid tootmist seal riigis, tootmisstandardid, keemikaalide kasutamist ja töötajate õigusi ning lugupeetud volinik kõik need saavutused äh, on need, mida Euroopa Parlament äh, on saavutanud viimase kahe aasta jooksul, oleme intensiivseid läbirääkimisi pidanud ning Euroopa Parlamendil on olnud võimalus tegutseda ja oma sõna maksma panna, äh, me oleme ILO normid ratifitseerinud, jõustanud ja väga oluline on tagada nüüd ellurakendus, mida ILO kontrolliks ka Äh, meie oleme suutnud selle läbi suruda, äh, et äh, ko-, kohalik nõuandegrupp on esindatud ka sõltumatute kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajate abil, me oleme tõesti aidanud kaasa inimõiguste olukorra paranemisele äh, ja see on esmakordne juhus inimõiguste alases dialoogis, et Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjon on ka integreeritud sellesse. seda ei ole varem kunagi juhtunud. meil on nüüd koostöö parlamentide tasemel äh, leppe ellurakendamiseks ja meie parlamendina võime olla uhked selle üle, mis me oleme saavutanud, kuid kolleegid, ma pean ütlema ka, et töö, õige töö alles nüüd algab. Äh, me peame nüüd edasi võitlema selleks, et selle vabakaubanduslepingu äh, abil äh, sealsete inimeste olukord veelgi paraneks, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, saab sõna Renew fraktsiooni nimel kolleeg Kalspro. proua president, lugupeetud volinik, head kolleegid Euroopa seisab vabakaubandusleppe eest, homme saame teha ajalugu, see on kõige ambitsioonikam kokkulepe, mille üle arenguriigiga on Euroopa Liit kunagi läbirääkimisi pidanud. see toob võidu mõlemale osapoolele, Euroopa Liit ja Vietnam on juba olulised kaubanduspartnerid ning see kauplemine jätkub sõltumata sellest, kas need kokkulepped on või mitte, aga kui on need lepingud, siis on see mõlema riigi ja ka kliima huvides. Vietnam on parandanud töötajate õigusi, kuus kaheksast ILO konventsioonist on allkirjastatud, lapstööjõud on vähenenud märkimisväärselt. me teame, et mõni, mõned inimesed on öelnud, et soovitakse edasi lükata homset hääletust, kuna areng ei ole olnud piisav äh, sotsiaalses mõttes. loomulikult sooviksime suuremat arengut, kui me räägime demokraatiast ja inimõigustest, aga me peame siin kojas ka enda käest küsima, kas me tahame, kas meil on rohkem võimalusi demokraatiat edendada ilma selle kokkuleppeta ärme valmista pettumust ka vabadusvõitlejatele, kes soovivad rohkem Euroopa Liitu näha Vietnamis. las see olla platvormiks, mis arendavad vabadusi ja demokraatiat ning viimastel nädalatel parlamendi järelevalve all oleme näinud ka selgeid sõnumeid selle kohta, toetame neid lepinguid ja kasutame seda aega, et edendada demokraatiat ja inimõigusi Vietnamis ühiselt, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab ID fraktsiooni nimel sõna kolleeg Lanchini, teil on poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president, enne kui hakkame rääkima kaubandussuhendest, peame meeles pidama seda, et Vietnam on poliitiliselt repressiivne riik, kus kommunistlik partei omab võimumonopoli ning seal riigis ei ole ka sõltumatuid meediakanaleid. mitte ühtegi teisiti mõtlemist ei sallita ja seda karistatakse pikkade karistustega, Äh, usulahke kontrollitakse riigi poolt, äh, paljud Vietnami ametiasutuste poolt äh, võetud kohustused on hägusad ja ilma täht-, täpsete kuupäevadeta äh, ja äh, need on üleüldse üldsõnalised ning äh, Euroopa Liit nõuab oma liikmesriikidelt suuri ohverdusi erinevates valdkondades ja Vietnamis aga näiteks on kivisüsi elektrienergia peamiseks allikaks. kivisüsi on energiaallikate kogumis seal umbes nelikümmend protsenti ning aastaks kaks tuhat kolmkümmend tahetakse avada seal umbes sada uut kivisöeelektrijaama ning näiteks ei tegeleta seal piisavalt tegelevad ka äh, tööstuslike heitvete puhastamisega ja Mekkongi jõe äh, vee puhastamisega ja see on väga suureks äh, ohuks, kui me vaatame ka Vietnami riisikasvatust, sest et nüüd umbes kaheksakümmend tuhat tonni eh, sealset riisi eh, tahetakse nullprotsendise tollimääraga lubada Euroopasse tarnida. Eh, see kõik näitab, et komisjon ei ole olnud piisavalt tähelepanelik riisisektori probleemidega tegelemisel ja endiselt on lahtine veel ka intellektuaalomandi kaitse küsimus ja see on väga ohtlik ja praeguseks on see küsimus jäetud Vietnami otsustada mittetõhusate ja ebaselgete sätetega ja see on on ohuks meie ettevõtetele, me peame mitte unustama eh, seda kõike, kui me hääletama hakkame, me ei tohi reeta neid väärtusi, eh, mida meie Euroopas oleme pikka aega austanud ja mida me peame eh, kaitsma, mitte mõtlema ainult majanduslikele hüvele, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab roheliste nimel sõna kolleeg Britt Moo, teil on kaks ja pool minutit pärast seda, kui hääletasin äh, eile kokkuleppe vastu, äh, on meie äh, kogu äh, valmis astuma järgmise sammu äh, inimõiguste valdkonnas, äh, meie väärtuste valdkonnas ja nii edasi ja nii edasi, aga teie raport proua Visler-Liima õiguste üle maailmas ja roheline kokkulepe on üks osa sellest, siis Vietnami vabakaubanduskokkulepe, Vietnam on valmis muutma oma tööõigust ning ILO konventsioonile käe alla panema kuid selleks, et olla päris tõhus, peab tagatud olema ka teiste õiguste austamine, milleks tuleb muuta karistusõigustikku. Vietnami ametivõimudele on saadetud kiri ja oleme nõudnud äh, seda, et ratifitseerimise protsess lükatakse edasi, et teha koostööd äh, Vietnamiga. Äh, dialoogi kaudu härra Lange on vastus olnud üsnagi tõrjuv ja äh, reformid ei ole aset leidnud karistusõigustiku valdkonnas ja meie oleme valmis siis parlamendina äh, selle heaks kiitma majandushuvides, äh, aga millistes huvides, sellepärast et Euroopa Komisjoni majandushinnang näitab, et meie kaubandusdefitsiit suureneb selle kokkuleppe tõttu ja tekstiil, puidusektor, riisisektor äh,, samuti soovivad, et äh, seda kokkulepet edasi lõigatakse. Vietnami äh, ametivõimud on äh, ajakirjanikke vahistanud ja seadnud ohtu pressivabaduse. ja see on hoobiks meile, kes me oleme pöördunud Vietnami poole just nimelt nendes küsimustes ja mis puudutab rohelist kokkulepet, siis jah, tegemist on riigiga, kus on ebaseaduslik kalapida-, kalapüük, ebaseaduslik metsandus, raie ja nii edasi. sellel on tõsiseid ohte, tõsiseid huvide konflikte ja meie jätkame, nagu paistab, oma tööd nagu äh, varem. Teie poole pöördusid äh, sajad vabaühendused, kallid kolleegid, äh, kodanikud, ametiühingud, aga teie neid ei kuula. Äh, nemad soovivad samuti, et äh, lükatakse kokkulepe edasi, sellepärast et äh, inimõiguste olukord Vietnamis on viimastel aastatel, kuudel, päevadel ainult halvenenud. kallid liberaal, sotsiaal, peredest pärit kolleegid, palun kuulake meid ja kinnitage, et et meie ei ole valmis üle sõitma ei rohelisest kokkuleppest ega inimõigustest oma kojas. Khadil suur aitäh, ECR fraktsiooni nimel saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg äh, Zahadril, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, volinik, lugupeetud president, pärast kaheksat aastat läbirääkimisi oleme me nüüd peaaegu lõppeesmärgini jõudmas mina tahaksin äh, mõne sõnaga nüüd ka sellel teemal rääkida, mina olen olnud varasemalt ka raportöör sellel teemal ja ma pean ütlema, et äh, see äh, toonane leping äh, Euroopa Komisjoni poolt räägiti väga hästi läbi, me oleme mandaadis olnud osalejad, mille nõukogu teile andis ja ma arvan, et väga oluline on see, et Euroopa Liit saadaks välja selge signaali, me peame olema vabakaubanduse poolt, eriti kui järjest rohkem on näha protektsionismi ajal, kui USA mm, oma lepetest on nüüd taganenud ja äh, praegusel hetkel äh, ei ole mõnda teist äh, plaanis olevat sarnast lepet sealse piirkonna mõne teise riigiga ähm, Äh, Vietnamil on ASEAN-i äh, juhtriigi roll, praegu seal elab palju inimesi ja seal on mm, äh, olulised majandushuvid, ehk siis meie huvides on see vabakaubandusleping ja kui meil seda lepet ei ole, siis jääme me kaotajaks ja sellest saavad siis kasu lõppude lõpuks Hiina või USA. suur aitäh, kolleeg Morel, palun. Madame la présidente, alors est-ce qu'il faut suur tänu, lugupeetud juhataja, kas me peame tugevdama partnerlussuhteid Vietnamiga? jah, tõesti, me oleme kõik ühel meelel selles osas ja aga kas seda peaks tegema vabakaubandusleppe kaudu? ei. ja see on see arutelu meie vahel. Teil on tunne, et vabakaubanduslepe on nagu mingi imerohi, mis lahendab kõik probleemid, aga ei, nii see ei ole. ma ei ole nõus Euroopa Komisjoni optimistiga, kes ütlevad, et sellest kokkuleppest võidavad kõik. ei, ei võida. Äh, kaubandusdefitsiit praegusel hetkel Vietnamiga on praegusel hetkel kolmkümmend miljardit, komisjoni mõjuhinnang ütleb, et nelikümmend miljardit tegelikult. kes maksab selle kinni, jah, teatavad Euroopa töötajad kõige haavatavamates sektorites, nagu näiteks tekstiil. et Vietnam oleks selline suur õmblustöökoda, see tähendab seda, et tegelikult äh, meie töökohad kolitakse ümber öeldakse, et Vietnam sellest võidab, sellepärast et Vietnam võtab vastu ILO normid, aga meil on suurepäraseid näiteid, võtame näiteks Lõuna-Korea loa, lubadused, lubadused, lubadused, tegusid ei ole mina arvan, et me oleme liiga silma, silmakirjalikud ja, ja sinisilmsed, silmakirjalikud inimõiguste valdkonnas, sellepärast et me ei saa öelda, et meie ootustele on vastatud äh, Vietnami poolt, nad on väga kaugel äh, inimõiguste austamise äh, nimekirjas ja meil on mitmeid kiireloomulisi küsimusi. kliimakokkulepe, äh, Euroopa roheline kokkulepe, mis on ohus, aga samal ajal me jätkame tegevust nagu varem seoses vabakaubanduslepingutega, austamata ka mingisuguseid keskkonnapõhimõtteid ja norme me ei saa kaubandushuvisid seada kõrgemale kui meie põhiväärtused, mis peaksid olema meie jaoks siin kojas kõige tähtsamad. suur aitäh, sellega on fraktsioonide nimel kõnelejate nimekiri otsa saanud ja järgmistel kõnelejatel palun kõne eest kinni pidada. kõigepealt saab äh, kõigepealt sõna kolleeg Began, teil on äh, kolm minutit, suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, äh, volinik. kolm aastat tagasi hääletasime minu resolutsiooni Euroopa Liidu äh, kaubandusstrateegia ja siis parlament palus kiirelt kasvavate riikidega kaubanduslepinguid ja seda võeti kuulda. Vietnam on uus Aasia tiiger SKT kasvab seal riigis seitse protsenti aastas ja see riik muutub järjest jõukamaks äh, ja järjest suureneb seetõttu ka nendepoolne nõudlus äh, kvaliteetsete toodete järele, mida meie siin Euroopas just toodame. Äh, see vabakaubandusleping viiks paljude toodete kauba, tollide hinnad umbes nullile, nagu näiteks juust ja nii edasi. praegu on selliste toodete tollimaksud umbes viiskümmend protsenti, autode tollimaksud isegi kaheksakümmend protsenti lausa ja Mm, eh, lisaks sellele see lepe kaitseks sada kuutekümmet üheksat DOP, eh, DOC ja eh, kaitstud geograafilise tähisega toodet ja kolmkümmend kaheksa nendest on Itaalia tooted või Itaalias toodetavad tooted ning import-eksport Itaalia kontekstis selle riigiga oli väga suuremahuline, umbes kolm koma seitse miljardit eurot ja Vietnam on meie peamiseks partneriks, kui me vaatame ASEAN-i riike ning see kaubanduspilt saab veelgi paraneda, paranda, paraneda selle uue leppega äh, näiteks Itaalia puhul äh, üle kolmesaja miljoni euro äh, moetoodete eksport, üle kuuekümne viie miljoni kau-, toiduainete puhul ja autode puhul ka, aga meil on kõige selle taustal siiski üks probleem Äh, inimõigustega seonduv olukord Vietnamis äh, tundub, äh, ei tee edusamme ning mõned reformid olukorra parandamiseks on endiselt veel heaks kiitmaks, heaks kiitmata. jah, loomulikult see lepe tooks kaasa majandusõitsengu ja aitaks tulevast olukorda seal parandada ja kui homme hääletamine toimub, siis me kiidame selle ka heaks, aga ma tahaksin, kolleegid, paluda selle hääletuse edasilükkamist, kallid kolleegid. ma tahan, et Vietnami meie sõpradel oleks aega selleks, et need demokraatlikud reformid ellu viia, mida me oleme neilt palunud. Nad peavad head tahet üles näitama, ma tahaksin ka, et Vietnam vabastaks poliitilised vangid ja süümevangid, et ta kiidaks heaks väga olulised töötajate õigusi puudutavad ILO konventsioonid, Vietnam, kallid kolleegid, on meie mm, sõber ja ma ei kahtlegi selles, et see vabakaubandusleping varem või hiljem jõustub, aga just sõpradelt saab alati rohkem paluda, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Hansen, teil on poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja. Äh, Ameerika valitsus kinnitab, et äh, tänapäeva majanduses on tugevam võidab põhimõte kahekümne esimesel sajandil peamine juhtmõte. homme avaneb meil ajalooline võimalus tõestada neile vastupidist. näitakem siis kogu maailmale, et meie oleme pühendunud õiglasele majandusele, reeglitepõhisele majandusele, sõltumata meie partneri suurusest. jah Vietnam on arengumaa ja loomulikult äh, majanduse kaasajastamise protsess, keskkonna ning äh, sotsiaalvaldkonna arendamine on alles töös. aga selle kokkuleppe allkirjastamine ei tähenda, nii nagu äh, Bert Lange ütles, seda, et me lõpetaksime igasugused läbirääkimised, see ei tähenda seda, et me suleme silmad inimõiguste olukorra suhtes Vietnamil, see ei tähenda ka seda, et me annaksime Vietnami valitsusele täielikult vabad käed jah, meie välis, välisministrid on, on sedasama kinnitanud, nelikümmend, viiskümmend aastat on lõppenud Vietnami sõjast, kolmkümmend aastat on meil olnud diplomaatilisi suhteid, lugupeetud daamid ja härrad, see ettepanek, mis on meie ees, annab meil võimaluse läbirääkimisi tugevdada meie partneritega Vietnamis ning saavutada Äh, usaldusväärne koostöö tulevikus. ja meie ühine parlamendikomisjon annab meile võimaluse avaldada survet äh, Vietnami valitsusele, et sotsiaalmajanduslikud tingimused ning elustandard paraneks kogu Vietnami jaoks, aitäh. suur aitäh, proua Toia, palun üks minut. E, suur aitäh, sellel kokkuleppel on positiivseid külgi nii Euroopa majandusele kui ka Itaalia majandusele, meie ekspordile ning samuti aitab see teisi riike arengus. me peame olema sellest teadlikud, tegemist on olulise sammuga, aga me ei saa samas silma kinni pigistada selle olukorra ees, mis selles riigis praegu on, eriti mis puudutab inimõigusi üldiselt, mis puudutab ametiühingute õigusi, poliitilist vabadust, vange ja nii edasi. ma endiselt pean kordama ja ma näen, et isegi komisjon ja härra volinik, kas ma võiksin teie tähelepanu palun saada, kas te palun võiksite kuulata mind, ma pöördun teie poole. ehk siis ma tahan, et ka selles osas, mis puudutab arengukoostööd, ka siin peame olema sidusad ning me peame võitlema selle raames alaealiste töö vastu, sunnitöö vastu, töötingimuste vastu, mis on täiesti ebainimlikud naiste puhul tihtilugu me ei saa lähtuda kõige madalamast standardist siin. ja muidugi mõista, ma tahaksin oma fraktsiooni nimel siin ütelda, et me oleme võidelnud äh, olukorra parandamise nimel ja me oleme seda saavutanud, aga ma arvan, me peaksime just laste ja naiste töö osas veelgi pingutama äh, selle lepinguga me saame seda teha, nii et komisjon Äh, peab selle nimel äh, pingutama koos rahvusvahelise üldsusega. aitäh, järgmisena kolleeg Haan, üks minut. aitäh, proua president. olgem ausad, Vietnam on kommunistlik riik. ta ei ole demokraatia ning kaubandusleping ei muuda ka seda selliseks. aga see kokkulepe aitab kaasa majanduse arengule, toob inimesi välja vaesusest ning annab neile rohkem õigusi ning kaitset uus tööõigus näiteks ha-, aitab ka-, kaitsta eriti haavatavaid inimrühmi. suurem läbipaistvus ning rahvusvaheline järelevalve toob kaasa suure inimõiguste paranemise potentsiaali, me juba kaupleme Vietnamiga, asi ei ole selles. me räägime siin olukorra parandamisest. niisiis saatkem tugev signaal koostöö kohta tervele Aasiale, ning ärgem andkem ruumi tegutseda inimestele, sellistele osapooltele, kes soovivad läbi rääkida ka väärtuste üle. toetagem Vietnami nende arengus, aitäh! aitäh, järgmisena kolleeg Juvin, üks minut. lugupeetud juhataja, head kolleegid me ei tohi äh, toimida äh, niimoodi, et äh, olukord muutuks kehvemaks Euroopa Liidu, Prantsusmaa ning Vietnami jaoks. me juba aastaid äh, mõistame hukka ökoloogilise katastroofi, juba aastaid me rõhutame seda, kuivõrd oluline on strateegiline sõltuvus neist allikatest, mis asuvad meist tuhandete kilomeetrite kauguselt. hoolimata headest soovidest, tegelikult me ei kontrolli mitte midagi, juba aastaid me mõistame hulka hukka ka seda, et sekkutakse suveräänsete riikide eraasjadesse ja seda läbi vabakaubanduslepingute. see on ka põhjuseks, miks see kokkulepe väärib tähelepanu, me usume, kahekümne esimene sajand on sajand, kus pööratakse uus lehekülg ette neis valdkondades. me, kahekümne esimene sajand saab olema tagasi lokaliseerimise sajand ning riigid saavad taas teadlikuks oma sõltumatuse vajadusest sellest saab majandusliku patriotismi sajand ja me soovime, et Vietnam nagu ka Euroopa Liit tõestaks oma sõltumatuse nimel ning strateegilise sõltumatuse nimel. aitäh! järgmisena kolleeg Kavatsiini poolteist minutit. Um, suur aitäh, lugupeetud juhataja, see parlament otsustas novembris, et Pariisi kokkulepe peaks leidma läbivalt kajastamist kõikides meie kaubanduslepingutes. detsembris otsustas parlament et äh, sotsiaalsed ning keskkonnastandardid peavad äh, saama ellujõustatud ning parlament samuti äh, võitleb inimõiguste eest, aga ometigi enamus selle koja, enamusest on valmis investeerimiskokkuleppe poolt hääletama. inimõiguste olukord on kehvemaks muutunud, poliitvangide olukord tõuseb alates kahe tuhat kuueteistkümnendast aastast, tsiviil- ning poliitilised õigused leiavad pidevat allasurumist, olukord on selline, et praeguses kokkuleppes ei ole ka sotsiaalseid ning keskkonnastandardeid, mida jõustatakse. sotsiaaldemokraadid alati on väitnud, et tegemist on punase joonega siin. ma mõistan, et parlamendi eran-, enamus tahab, et kaubandus oleks kestlikum ning keskkonnasõbralikum, aga head kolleegid, te teete ennast lolliks, kui me siis äh, esimese sellise suurepärase võimaluse puhul anname alla ning laseme läbi sellise mm, kokkuleppe, mis ei vasta roheleppe vajadustele. ma kutsun teid üles ütlema ei sellele kokkuleppele. nõuagem komisjonilt uusi läbirääkimisi ning viigem Vietnami kokkulepe kokku roheleppega. tegemist oleks tugeva sõnumiga Vietnami valitsusele, sest läbi nad parandaksid äh, inimõiguste olukorda ja me peame kokkuleppe pärast alles allkirjastama, mitte enne, kui see on tehtud suur aitäh ja palun, kolleegid, kui teil on vaja midagi omavahel arutada, siis eh, ehk ärge tehke seda niivõrd kõva häälega. ja nüüd kolleeg Aguilar, palun, üks minut. suur aitäh, lugupeetud juhataja. täna hommikul me kuulsime seda kokkulepe Vietnamiga toob kasu paljudele Euroopa majandussektoritele toiduained, näiteks juust, liha ja nii edasi. aga samas on kahetsusväärne, et komisjon ei kaitse taaskord väga tundlikku sektorit meie jaoks, riisisektorit. Vietnam on suureks riisitootjaks ning ta on otseselt konkurentsis teatud riisisortidega, mida toodetakse Itaalias ja Hispaanias. me ei tohi unustada, kuidas see, see mõjutab meie hindu. riisisektor on juba praegu kriisis me oleme küll defitsiidis äh, riisitootmise osas, see aga ei tähenda seda, et me peame piirid lahti tegema igasugusele impordile. see on põhjuseks ka, miks me peaksime lisama äh, äh, kaitseklausli nagu kaks tuhat üheksa Myanmariga. me peame mõju hindama, vaatama, kuidas uus kaubanduslepe mõjutab seda väga tundlikku sektorit, milleks on riisisektor. riisisektor on äärmiselt oluline teatud geograafiliste sektorite jaoks, samuti sotsiaalselt oluline nii et komisjon, palun tellige mõjuhinnang ning võtke vajalikud meetmed. järgmisena kolleeg Sinčić, poolteist minutit. aitäh. on mitmeid põhjusi, miks me peaksime lepingu tagasi lükkama, me peame toonitama, et see kokkulepe vastab eelkõige just hargmaiste ettevõtete äh, Äh, vajadustele. neli aspekti, esmalt investeerijatele on ette nähtud eriõigused, äh, tegemist on siis äh, vaidluste lahendamise kokkuleppega, ehk siis ei ole pädevaks kohalike kohus, vaid ähm, kokku lepitud kohus, aga selles osas on juba tekkinud äh, Äh, probleeme Euroopas varemgi, me teame, et on olnud juhtumeid, kus äh, on äh, negatiivsed otsused võetud Euroopa jaoks, ka Dubrovnikus näiteks juhtus niimoodi, viissada miljonit dollarit oli lõpuks kahju. selline mehhanism lihtsalt õõnestab olemasolevaid kohtuid ning riikide suveräänsust, muuhulgas ka Vietnami enda suveräänsust Horvaatias äh, äh, on olukord selline, et lõpuks peavad mõne tuhande elanikuga linnad võitlema äh, hargmaiste ettevõtete jaoks, kujutage ette, milline olukord siis oleks tegelikult Vietnamis, kui selline süsteem sisse viidaks. samuti me teame, et inimõigusi rikutakse Vietnamis, kuid samuti Horvaatias. kujutage ette, kui hulluks võib olukord siis veel Vietnamis minna. lõpptulemusena ainult kõige rikkamad muutuvad üha rikkamaks. järgmine üheks minutiks kolleeg Valdur fru talman! Kommissionär Hogan! Ärade kollegor! Vietnam nii efter... aitäh, proua president, austatud kolleegid, Vietnam ei ole Singapur, mis on kõige tähtsam Euroopa Liidu Kagu-Aasia kaubanduspartner. selle lepinguga kaovad peaaegu kõik tollimaksud ning Euroopa Liit saab juurdepääsu peaaegu sajale miljonile tarbijale, äh, äh, see aitab kaasa ka keskklassi suurenemisele Äh, Vietnamis, see, sellest võidab umbes kuussada ettevõtet, mis ekspordivad sinnakanti, aga sellest saavad kasu ka need, kes impordivad Vietnamist. minu arvates oleks ettevõtjatele öö, äh, öö, äh, oleks, tegelikult oleks parem ettevõtjatele asi veel lihtsamaks teha kauplemises Vietnamiga. mina käisin Vietnamis kevadel ning kõik, kellega ma rääkisin, poliitikutest inimõiguste kaitsjateni, humanitaarorganisatsioonideni, ütlesid, et me peaksime ratifitseerima selle kokkuleppe. Euroopa Liidu eksport tõenäoliselt kasvab Vietnami kuusteist protsenti, sellest võidavad nii Rootsi kui Euroopa ettevõtjad ning töövõtjad, seetõttu hääletan mina selle kokkuleppe poolt. aitäh, järgmisena üheks minutiks kolleeg Luksmann head kolleegid, äh, me kuulutasime välja kiireloomulise olukorra kliima äh, puhul, äh, rohelepe kiideti heaks ainult kuu aega tagasi ning homme tahetakse, et me hääletaksime jällegi ühe vabakaubandusleppe poolt, nagu mitte midagi polekski muutunud. see kokkulepe erinevalt meie lubadustest, mis on mustvalgel kirjas roheleppes, ei sisalda ühtegi siduvat meedet kestliku arengu valdkonnas. küsimus, mis tõstatub, on lihtne, kas me eh, pöörame üldse mingit tähelepanu omaenda sõnadele. head kolleegid, Vietnam äh, paneb kinni äh, keskkonna eest võitlejad, inimõiguste võitlejad, Bo Chen Tung, üks neist peeti kinni just sellepärast, et ta kirjutas meile kirja me nõuame seega, et praegusele kokkuleppele heakskiitu ei anta, kui te omaenda sõnu ei hinda, siis vähemalt olge piisavalt väärikad, et äh, ja hinnake temapoolseid sõnu ning ärge andke allkirjale kokkuleppele äh, riigiga, mis on tema vangi mõistnud äh, midagi on ka kõrgemal kaubandusjumalast, meie endi tulevik ja meie põhimõtted ning homme on võimalus teil kõigil seda ka meile näidata, aitäh! aitäh, järgmisena kolleeg Vertrian, üks minut. suur aitäh, lugupeetud juhataja kol, kolleegid, Vietnam on meie teiseks ähm, kaubanduspartneriks selles Aasia piirkonnas. paljud Euroopa kaubandussektorid saaksid sellest kasu, jah, sellega me saame äh, sada kuutekümmet üheksat ähm, geograafilise tähise äh, märgistust ja kolmekümne kuute Prantsuse oma, aga olukord inimõiguste olukorras on endiselt väga murettekitav, paljud ajakirjanikud ning poliitvangid äh, on endiselt äh, kinnipeetavad. olukord on paranenud rahvusvaheliste konventsioonide ratifitseerimise valdkonnas me aga ei tohi järgi anda kestliku arengu äh, põhimõtetest kinnipidamises. meie kaubanduspoliitika peab lähtuma inimõigustest kinnipidamisest ning meie väärtustest. aga äh, äh, kokkulepete sõlmimine ei ole iseenesest eesmärgiks, vaid edu ikkagi seisneb selles, kuidas seda ellu viiakse ning seda rahvusvahelises kontekstis, kus valitseb praegu kaubandussõda. suur aitäh ning palun kolleeg Haider üks minut aitäh, proua president. Äh, ütlen kohe, et mina toetan seda lepingut, ma põhimõtteliselt toetan vabakaubandust, äh, mis on varemgi mõle, kõikidele pooltele kasu toonud ning äh, toonud kaasa ka majanduskasvu see puudutab eriti just äh, vabakaubanduslepinguid Euroopa Liidu ja Kagu-Aasia vahel. Vietnam on väga dünaamiline riik, kus on väga dünaamiline keskkond ning alates üheksakümnendatest aastatest on Vietnami majandus kasvanud pidevalt üle viie protsendi. ning samuti äh, õigusruum on viimastel aastatel paranenud. selle lisaks on Vietnam ka väga oluline Euroopa eksportööride jaoks. siin on ka negatiivseid külgi, mille puhul ei tohi silma kinni pigistada, näiteks kiusatakse taga ajakirjanikke, inimõiguste akti-, aktiviste, eh, vähemusi, eh, poliitilist opositsiooni, neid on aastaid eh, taga kiusatud ja jahitud, selle vabakaubanduslepingu puhul peame me ka rõhutama just seda, et Vietnam peab oma inimõiguste olukorda parandama. aitäh! järgmisena saab sõna pooleteistkümneks minutiks kolleeg Šado. Merci, euh, madame la présidente, chers collègues. suur aitäh, lugupeetud juhataja, head kolleegid. mida me kuulsime kõikjal Euroopas valimiskampaania käigus, ähm, öeldi seda, et lõpp on ometigi neile kaubanduskokkulepetele, mis annavad äh, eeliseid ainult hargmaistele ettevõtetele, eirates sotsiaalõigusi, keskkonda ja muud. lõpp on ometigi äh, kaubanduskokkulepetele, millega äh, toetatakse kliimamuut-, õnnetusi äh, läbi ähm, metsade raadamise ja nii edasi. lõpp on ometi äh, ebaseaduslikul äh, kalapüügil ning teistel lepingutel, mis on demokraatiavastased ning mis ei pea kinni isikuvabadustest, aga nüüd ometigi esimene kokkulepe, mis me näeme, sotsiaaldemokraadid, liberaalid äh,, Ammarš, konservatiivid ja nii edasi, te kõik olete nüüd valmis hääletama sellise vabakaubandusleppe poolt, mis on täielikult vastuolus Euroopa Liidu komisjoni avalduste ning lubadustega roheleppe üleilmastumise ning kestliku äh, kliimapoliitika osas. nagu juhuslikult toimub tänane arutelu pärast Brexiti arutelu, aga ka te ei ole aru saanud, et Brexiti hääletus leidis aset sellepärast, et äh, me ekspluateerime inimesi ilma igasuguse sotsiaalsete õigusteta äh, teisel pool meie maa, äh, planeeti. head kolleegid, olgem natukenegi väärikad ja viisakad vietnamlastega, omaenda valijatega, lükakem tagasi see kaubanduskokkulepe, mis ei ole mitte kuidagi kooskõlas Euroopa Liidu väärtustega. aitäh, järgmisena üheks minutiks kolleeg Jursitsa hoci Vietnam nie je demokratická krajina, zmluvu s ním pot-. aitäh. Vietnam ei ole demokraatia, aga siiski toetan ma äh, seda kokkulepet järgmistel põhjustel, alates kahe tuhande üheksandast aastast, kahe tuhande üheksandal aastal oli äh, ka alates kahe tuhande üheksandast aastast on Vietnam olnud kolmekümne teine eksportpartner Euroopa Liidu jaoks ning seda tuleb arvesse võtta. kui see sõl-, leping sõlmitakse, siis paraneb ka võimalus, et demokraatia Vietnamis tugevneb ning olukord paraneb. Euroopa Liit, Euroopa Liidul on võimalus kehtestada sanktsioone, kui olukord ei parane. ma usun, et kümne aasta pärast on Vietnam oluliselt lähemal turumajanduslikule olukorrale ning paranenud on ka inimõiguste ning keskkonnakaitse. aitäh, järgmisena kolleeg Radovski, üks minut. sõbrad, mina toetan seda lepingut. kahe tuhande kahekümnenda aasta viiendal veebruaril osalesin ma Bangladeshi konverentsil Brüsselis ning seal räägiti ka tekstiili, tekstiiliimpordist Bangladeshist ning Bangladeshi esindaja ütles, et läbi sellise kokkuleppe äh, kaotab Bangladesh äh, kolmteist miljardit aastas Euroopa Liit on üks suurimaid äh, eksportijaid Bangladeshist ning äh, kui me sõlmime Vietnamiga sellise kokkuleppe, siis Bangladesh kaotab väga palju. ma arvan, et meil on vaja äh, me, meil on vaja meeles pidada, et väga suur koostöö käib ka tekstiilitööstuste vahel, samas kasutatakse seal lapstööjõudu äh,, ma mäletan ka veel väga hästi Vietnami sõda. E, me oleme Vietnami ees võlgu, me peame sellele kokkuleppele alla kirjutama, kui me seda ei tee, siis tähendab see jällegi justkui Vietnami rahva pommitamist. aitäh, järgmisena kolleeg Simon, üks minut. lugupeetud president see kaubanduslepe tõestab, et tegelikult meil on võimalik maailmas kehtestada kaubanduslepete kaudu oma standardeid. palju on paranenud töötajate õigused, sunnitöö vähenemine on positiivne ja, ja muidugi ka Pariisi lepe, mida meil muidu ei oleks olnud, äärmiselt edukas tulemus rohelised ja vasakpoolsed on üldiselt kaubanduslepete vastu, see on sama äh, Äh, eelistus, mis on paremäärmustlastel. nüüd tuleb vastata küsimusele, kuidas soovite teie Euroopas, ähm, Euroopa standardeid maailmas kehtestada, kas kõnede kaudu või? kõige realistlikum võimalus Euroopa mõju maailmas levitada on kaubanduslepete kaudu. Need, kes hääletavad selle asja vastu, peavad selgitama, kuidas nad kavatsevad realistlikult saavutada meie üldiseid eesmärke, ühiseid eesmärke, eh, tegutsedes samas Euroopa kui kaubanduspartneri isoleerimise nimel. aitäh, nüüd kolleeg Tandi, üks minut. suur aitäh, lugupeetud volinik, head kolleegid. kaks tuhat kaheksateist kaubandusvahetus Euroopa Liidu ja Vietnami vahel ulatus ligi neljakümne miljardi euroni, see tähendab seda, et juba praegu on Vietnam väga oluliseks kaubanduspartneriks meie jaoks ning iga päev meie kodanikud kasutavad tooteid, mis on toodetud Vietnamis. selle kokkuleppega on võimalik parandada kaubanduslikke poliitilisi suhteid strateegilise partneriga väga olulises piirkonnas Kagu-Aasias. Vietnam on Äh, läbi viinud terve rea olulisi reforme viimastel aastatel, eriti selles osas, mis puudutab tööõigust ning ka rahvusvaheline äh, tööorganisatsioon on seda tunnustanud. muidugi mõista, tegemist on alles lähtepunktiga ning äh, nii siin kui ka inimõigustest kinnipidamise osas ning äh, sõnavabaduse osas äh, tuleb konkreetseid samme veel astuda Vietnami võimude poolt. Äh, siinkohal kaubanduskokkulepe on oluliseks surve avaldamisvõimaluseks Euroopa Liidu kätes selleks, et suunata Vietnami õigele teele ning luba, sundides lubadustest kinni pidama. aitäh nüüd kolleeg Rantsova, üks minut. suur aitäh president, lugupeetud volinik, see saab olema esimene suurem kaubanduslepe, mille see parlament ratifitseerib ja saadab sellega välja mitmeid positiivseid signaale. maailm on muutunud järjest protektsionalistlikumaks, aga siin me demonstreerime, et Euroopa usub jätkuvalt reeglitepõhisesse vabandu-, kaubandusse. teiseks, see toob meid lähemale regionaalsele ASEAN-i leppele kolmandaks on siit sõnum eurooplastele ja ettevõtjatele, et me oleme töötanud selle nimel, et oleks rohkem töökohti ja et oleks rohkem kaubandust ja kaubandus tegelikult saab positiivselt mõjutada ka teisi valdkondi. näiteks tööjõureforme saame sellega mõjutada. niimoodi on meil võimalik konstruktiivselt sõna sekka öelda ja mõjutada väga paljusid teemasid, alates inimõigustest kuni keskkonnakaitseni ja muidugi on eriti oluline eh, rakendamine ja võite olla kindlad, et parlament teeb oma töö. aitäh, nüüd kolleeg Kampo Menoosi, üks minut. suur aitäh, lugupeetud juhataja. siin on vaja leida õiged sõnad sellele Äh, mis komisjon ütles, valed, ei, ei, ei, seeläbi me ei arenda kuidagi Vietnami enda ettevõtteid, tegemist on lihtsalt äh, Euroopa ettevõtetele äh, tee vabaks tegemisega, delokaliseerimisele kolmandatesse riikidesse jälle kord äh, ning äh, eriti äh, ilmselt kannatab selle all lõpptulemusena riisisektor ja eriti Itaalias. häbilugu inimõigustest ilmselgelt kinni ei peeta Vietnamis ja sotsiaalsed standardid on äh, äärmiselt madalad. tegemist on järjekordse kaubanduskokkuleppega, mis palgakonkurentsi tirib allapoole ning tegemist on selge silmakirjalikkusega, silmakirjalikkusega sellepärast, et see rohelepe, millest me räägime, millest meie ettevõtted peavad kinni pidama ja mis läheb neile palju maksma, Vietnamis sellega ei tegeleta ning nende standardid on hoopis teised. samas nõuad Suurbritannialt ühte-teist, olgugi et nemad juba meie põhimõtetest kinni peavad nii et me ei peaks selliseid kokkuleppeid äh, sõlmima kolmandate riikidega, mis nii kaugel asuvad, ilma et samas me ei toetaks omaenda väärtusi, sotsiaalseid õigusi. Äh, äh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, lepped Euroopa Liidu ja Vietnami vahel on geopoliitiliselt kahtlemata äärmiselt olulised. Vietnam on tegelikult oma tööjõu õigust reforminud, aga samas karistusõigustikku ei ole nad parandanud, seal ei ole inimõigusi tagatud ja rõhumine on muutunud äh, suuremaks. parlament on, kui parlament annab homme oma nõusoleku, siis see on väga suur äh, vastutusega seotud. kuidas saavad tagatud äh, inimõigused, kestlik areng ja nii edasi? meie enda väliskomisjon on öelnud, et komisjon ja Vietnami kolleegid peavad moodustama inimõiguste sõltumatu jälgimismehhanismi ja kaebuste esitamise mehhanismi ja just nimelt sellepärast rohelised ei saa neid leppeid praegu veel toetada. aitäh, nüüd kolleeg Bielan, üks minut. suur aitäh, president. FTA ja IP on täiesti kindlalt kõigi aegade kõige ambitsioonikamad lepped, mida Euroopa Liit arenguriigiga on sõlmimas. komisjonil oli kaks eesmärki, esiteks tagada Euroopa ettevõtjatele parimad juurdepääsutingimused Vietnami turule ja ka teine tähtis eesmärk ähm, saada jalg maha selles regioonis lisaks Singapurile tuleviku vaadates siis. mõlemad eesmärgid on saavutatud ja siin on tegelikult kaugemale mindud paljudes valdkondades, teenustes, hangetes, intellektuaalomandi õiguses ja geograafilises ähm, indikatsioonides on palju kaugemale mindud kui WTO reeglid ja tegelikult Vietnam on ka läinud kaugemale kui muude äh, lepingutega ta on kohustunud tegema CPT-d näiteks. piirangute tühistamisest on siin näiteks juttu ja kõik need asjad mõjutavad väga positiivselt nii Euroopa Liitu kui Vietnamit ja Euroopa Liidul saab selle leppega olema võimalus ka avaldada rohkem survet Vietnamile. aitäh, nüüd kolleeg Jüri, üks minut. suur tänu, president ma näen täna äärmuste kohtumist. Need teie hulgast, kes selle leppe vastu on, peaksid mõtlema, mis selle leppe eesmärk on. eesmärk on tagada head tingimused Euroopa ettevõtjatele, millest omakorda saavad kasu Euroopa inimesed, aga ka Vietnami inimesed. teine asi on muidugi hoolitseda selle eest, et meie standardeid järgitaks eksivad need, kes arvavad, et Euroopa Liit püüab siin mingisugust äh, epistlit lugeda. ei, me soovime oma partneritega ähm, dialoogi ja, ja suhtlust arendada. ja ühtlasi parandada näiteks ka Vietnami inimõiguste standardeid ja mitte nii-öelda neid kõrvale jätta. Need, kes on vastu leppele, need ei soovi, et ähm, Euroopa ettevõtjatel oleks juurdepääs näiteks Vietnami linnade riigihangetele. äärmiselt oluline on muidugi ka see, et Euroopa VKE-d saaksid täielikult äh, ära kasutada selle leppe võimalusi. Äh, proua Rodriguez Pinheiro, aitäh see lepe on tohutu strateegilise tähtsusega, sellepärast et see on seotud meie ähm, kaubandussuhetega Aasia piirkonnas, see on seotud kestliku arenguga ajal, mil maailmal seda kõige rohkem vaja on. tariifide vähendamine on väga ambitsioonikalt paika pandud, täpselt samamoodi ka koostöö eraldi peatükk on kestliku arengu kohta ja, ja, ja seal leppes on juttu ka äh, tööõigu-, töötajate õigustest. tänu sellele hoole, mis kogu sellele tööle on andnud minu fraktsioon, on Vietnami valitsus ka mm, arvestanud äh, siin mitmeid ettepanekuid näiteks tööõiguses ja inimõigustes, aga muidugi palju tööd on veel vaja teha, sotsidele ikka veel mm, väljendavad muret või, või tekitavad muret inimõigused ja me jätkame tööd selles valdkonnas. palume komisjoni võtta vajalikud meetmed niimoodi, et sellest leppest ei oleks kasu, ei oleks kahju Euroopa põllumeestele, eriti just nimelt äh, riisi osas. järgmisena kolleeg Karles Kind, üks minut oui,. Euh lugupeetud juhataja, volinik, kolleegid tahaksin siin liituda kolleeg Bartolega, kes oli kalanduskomisjonis raportööriks, me peame võidlema ebaseadusliku kalapüügi vastu ja see muidugi mõiste tähendab seda, et tuleb tagada kestlike kalavarude haldamine, kuid samuti tuleb vältida eba aus konkurents kaluritega seda olukorras, kus meile endal on väga palju reegleid. Vietnam on juba saanud kollase kaardi ebaseadusliku kalapüügi osas, samas tuleb toonitada, et riik on teinud palju jõupingutusi, eriti just läbirääkimiste raames, mille tulemusena me oleme jõudnud nüüd vabakaubandusleppe sõlmimiseni. siin lepingus on selgelt välja toodud, et need osapooled, kes eh, lepingu allkirjastavad, võitlevad aktiivselt ebaseadusliku kalapüügi vastu. kas sellest piisab? jah, kui ei, siis lähkem mingem kaugemale, äh, seadkem sisse äh, kaitsereeglid, äh, tariifid kalatoodetele ja nii edasi. Renew omalt poolt esitas ka muudatusettepaneku selles suunas ja kutsun teid üles seda toetama. aitäh, kolleeg Krahv, üks minut. proua president, daamid ja härrad kaubandusest saavad kasu põhimõtteliselt mõlemad pooled. Bangladeshi ja teiste riikide raportöörina tean ma, et kõik vaatavad Vietnami poole, kus esimest korda nüüd sellisel riigil on võimalik sõlmida vabakaubandusleping Euroopa Liiduga ning selle läbi edasi areneda. seetõttu on see leping väga oluline, sest mitmetele tõusvatele riikidele annab see tulevikuperspektiivi seetõttu palun ma, et te toetaksite seda kokkulepet. see kokkulepe on hea, see peegeldab erinevaid vaateid ka siin kojas kaubanduse kohta, see äh, annab sarnastele riikidele ka tulevikuperspektiivi edasiarendamis, edasiarenemiseks ning äh, sealsetele inimestele on, sealsetel inimestel on võimalik oma elu elada kodumaal, selle asemel, et kuskile mujale minna. see on positiivne Euroopale jaoks äh, ja seetõttu ma palun, et te teda toetaksite. aitäh, järgmisena kolleeg Gregorova, üks minut. Volný obchod obecně vytváří bohat... Suur aitäh! vabakaubandus üldiselt äh, loob heaolu mõlemale lepingu osalisele. kuidas ma saaksin eurooplasena selle leppe vastu olla? aga sellepärast, et me anname nii-öelda valge lehe äh, kõik võimalused autoritaarsele režiimile ja ei ole mitte mingisuguseid ähm, tingimusi sealjuures. Euroopa Liit toetab sellega riiki, kus on üheparteisüsteem, mis äh, äh, rõhub oma inimesi ja ärge laske ennast eksitada nendest inimõiguste alastest garantiidest kaheksa aastat on need läbirääkimised kestnud ja olukord Vietnamis on tegelikult hullemaks läinud selle aja jooksul. küsimus ei ole mitte ainult inimõigustes, see tegelikult oleks ähm, kahjuks vabakaubandusele, sellepärast et siin selle leppe kaudu Vietnamil on palju rohkem võita kui Euroopal, meil aga on vaja garantiisid, tagatisi oma ettevõtjatele kas me tõesti soovime, et me peaksime autoritaarse režiimi pilli järgi hakkama tantsima? kas te olete kolleeg Siimoni sinise kaardi küsimusega nõus? Yes. jah. kolleeg, ma ei mõista ühte teie argumentatsioonis, kas te olete äh, äh, nõus siis äh, sellega, et kas, kas me omame autoritaarsele režiimile rohkem